järgmisena saab sõna härra Nikolson üheks minutiks. täna president, tahaksin äh, samuti ühineda nendega, kes avaldasid kaastunnet Prantsuse rahvale täna ähm, hommikul viimased äh, arengud, äh, otsuse langetuse võimalikult kaugele lükata juhtus möödunud nädalal, jah, tõesti, see annab meile võimaluse tegeleda tegelike probleemidega, mind ei üllataks Äh, et äh, ähm, Iiri et Iiri küsimus on põhiline siin äh, ja see ei muutu, kui te oma seisukohtade juurde küll te kammerdate. ma pean ütlema, et ma ei näe kokkulepet ka oktoobriks, ma tõesti arvan, et oleks vaja selleks uut komisjoni, uut parlamenti ja uusi nägemusi, et see probleem lahendada mina olen äh, äh, alati arvanud, et ei saa olla pooleldi klubi liige ja, ja pooleldi mitte ning äh, see ongi praegu kogu häda Suurbritannias. härra Brock äh, juba läks ära, see kindla peale on minu viimane kõne Euroopa Parlamendis kolmekümne aasta järel ning ma tahaks öelda, et äh, oli tõeliselt meeldiv au äh, Äh, esindada siin Põhja-Iiri kodanikke kolmkümmend aastat ning siin on olnud häid aegu ja väga kurbi aeg, kui olime tunnistajaks äh, kohutavale teele terrorirünnakutele paljudes Euroopa nurkades. aga, aga siin kojas Jacques Delors äh, toetas põhjaiirlasi, kui tema ja Ian hiljem mina külastasime teda üheksakümne neljandal aastal rahvuprotsessi alguses, ta küsis, kuidas saab Euroopa teid aidata ja Euroopa aitas äh, toetades miljardite eurodega, mis äh, aitas inimesi äh, Põhja-Iirimaal kogu piirkonnas. ma, mul on siin tore olnud, ma loodan, et olen hästi oma kodanikke esindanud, sest äh, nad on uhked inimesed, väärikad inimesed, kes Põhja-Iirimaal elavad. suur aitäh, härra Nikolson ning ähm, kolleegina põllumajanduskomisjonist ütlen, et olete alati olnud konstruktiivne kolleeg ja alati mõelnud nende huvide peale, keda olete kolmkümmend aastat ähm, esindanud. Äh, arvasime, et teie eelmine äh, kõne on viimane, aga saite veel kord sõna juurde ning äh, vabandan kellavaatajate ees, sest ma juba olen aegast maha jäänud, järgmisena saab sõna ähm, annan nüüd sõna proua Andersoni, miski pole muutunud, London rikub mm, suure reede eh, kokkuleppe, Dublin hülgab Põhja-Iirimaa ning pool aastat ebakindlust veel, kus britid eh, juba loobuvad sellest, milles leppisid kokku kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembris. Nende Brexit tähendab seda, et inimestelt võetakse ära nende õigused hääletada mis ometi oli kodanikuõiguste liikumise südames. niisiis nüüd tulevad valimised, mida toorid ja TÜB ei tahtnud ning Fine Rail ja Fianna Fail ei tahtnud seda samuti, nii et saadame selge sõnumi Londonile, Dublinile ja Brüs-, Brüsselile eh, ja andkem oma hinnang Brexiti kaosele, eh, kogu sellele poliitilisele vandalismile ning eh, toetage Iirimaal Sinn Feini, see on samuti samm demokraatlikult Brexiti jamast välja eh, ühendatud Iirimaa poole. see oleks eh, mõistlik, ratsionaalne samm eh, Iirimaa ühtsuse poole. sinise kaardi küsimus on, vabandust, härra Smith. härra Kelly, te esitasite sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus vastama, proua Anderson? nagu te teate, ma ei vaidle kolleegidega ja see on minu teine sinine kaart kümne aasta jooksul, kuid kui proua Anderson ütleb, et Dublin on hüljanud Põhja-Iirimaa, kui kõik teavad, et Iiri valitsus tegi kõik endast oleneva, eh, eh, kuidas saab öelda, et eh, kui Sinn Fein ei lähe oma kunagi parle-, parlamendikohti võtma, siis mis kasu sellest on, ma arvan, et näete ju, et mina istun siin, nii äh, Sinn Fein on äh, selgelt öelnud oma välja ühtlemise äh, oma Iiri valitsuse suhtes. Nad ütlevad, et Dublini eh, eh, valijad, valitsus ütleb, ei, ta ei garanteeri õigust eh, osaleda valimistel riigis, kuhu nad tahaks kuuluda Teie partei arvas, et te võite, võite meile anda ühe mehe ainsagi hääle, et te ei tea sõnagi eh, Põhja-Iirimaa esindatusest, kõnelejad räägivad korraga. järgmisena saab sõna härra Smith. president, suur aitäh, mina kui Šoti eh, saadik eh, leian, et teated Äh, äh, hukkumisest olid tõsiselt äh, liialdatud. Te võite öelda, härra Tusk, et te olete unistaja, kui te pole ainus Šotimaal ja mujal on palju neid, kes teavad, et parim Brexit on see, kui Brexitit ei olegi, aitäh, et te seda ütlete. aga tulles nüüd Euroopa valimiste juurde, milleks valmistub minu äh, kodupartei, tahaksin ma äh, hoiatada, et õppige Brexiti tundi, õppetundidest, sest äh, populismi on kõikjal, see on tõusuteel ning see ohustab meid kõiki ning ma pean ütlema ausalt, et Suurbritannia demokraatia on raskelt haige, palun saatke vaatlejad, et olla kindel, et, et meie valimised viidakse korralikult läbi eh,. lahkumis ka kampaania va-, äh, äh, valetas, pettis raha välja, rikkus reegleid ja nad teevad seda uuesti, see, need valimised on Euroopa nimel, rahvusvahelise solidaarsuse nimel, minu partei äh, on valmis ja loodetavasti võime teie peale loota, aitäh. võite, teie võite igatahes meie peale loota. proua Gröling, üks minut. aitäh proua president, ma tahan tänada kõiki, kes siin on nende kannatlikkuse ja riigimehelikkuse eest ja eriti just äh, soovin tänada härra Tuski, härra Tusk. ma olen saanud väga palju kirju e-kirju, sõnumeid, et ma tuleksin ja suruksin teie kätt ja tänaksin teid isiklikult selle eest, mida te olete Ühendkuningriigi heaks teinud. Teil on kultuslik staatus lausa see, et te võtsite vastutuse ja vältisite lepete lahkumist, on tugev kontrast mitmetele Ühendkuningriigi poliitikutele, eriti just konservatiivide, kes on val-, valetanud, petnud ja tundub, et äh, sedasi nad tegutsevadki äh, võideldes peaministri tooli pärast, aga härra Tuski, härra Barni ja härra Junckeri ja Rahvapartei poliitikute töö on andnud meile võimaluse kahekümne kolmandal mail oma hääl anda ning äh, püüame seda tehes äh, töötada liikmestaatuse jätkumise nimel. Äh, parteipoliitikast kõrgemale tuleb seada kodanikud ja me peame töötama sellise tulemuse nimel, millega me saame näidata, et on aeg teine referendum korraldada septembris et kolmekümne esimeseks oktoobriks oleks selge, et jääme Euroopa Liitu edasi, aitäh. härra Tants, üks minut. Euh, suur aitäh. ma sooviksin väljendada meie sügavat kurvastust Pariisi äh, äh, tulekahju pärast ning väljendada imetlust julgetele äh, äh, tuletõrjujatele. me ehitame selle kõik koos üles Is... kolleegid, Brexit on protsess, mida eitatakse sealpool, eitatakse seda, et kõik tulemused ähm, on Brexitil negatiivsed, kõik tagajärjed on negatiivsed, seda nad eitavad, neil on palju lihtsam seda eirata ja öelda, et me, me oleme rahva reetnud tõsi on see, et Brexit on äh, teostamatu, vähemalt sellisel kujul, nagu nemad lubasid seetõttu on hea, et meil on valimised, siin on selge valik äh, saali selle külje ja siinse külje vahel. Nemad äh, karjuvad reetmise, äh, reetur, reeturite järele ja ei, ei suuda oma lubadusi täita, aga meie saame täita need lubadused, mis me oleme andnud ja oleme valmis seda ka tegema pärast valimisi. härra Henkel, üks minut. aitäh, mina olen Äh, sõitsin Pariisi Luksemburgist äh, Belgia kaudu jalgrattaga esimest korda ning käisin ka seal kirikus, mis eile maha põles. kui ma nägin seda telerist, siis äh, tõesti mul voolasid silmist pisarad. president Tusk, te rääkisite Gdanski ülesehitamisest, ma toon teile veel ühe näite edukast ülesehitamisest. Dresdeni Jumalamaa kiriku ülesehitamisest ja selleks saime samuti Euroopast abi ja rõhutaksin seda, mida ütles härra Gonzales Pons varem, me peaksime ühiselt aitama Pariisi Jumalamaa kirikut üles ehitada. siin parlamendis peaksime selgelt välja ütlema, et see on meie tähtsaim prioriteet järgmise mandaadiperioodi ajal, Jumalamaa kirik üles ehitada, härra Tusk, te ütlesite, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki peaksid õlg õla kõrval seisma. nüüd peab vastus tulema Londonist teile, president Junckerile ja teistele. aga te saate siiski midagi ise ära teha selleks, et Londonist õige vastus saada. Te saate tagada, et Suurbritannia endiselt osaleks ka Jumalamaa kiriku ülesehitamise projektis, mida viiakse läbi Euroopa Liidu egiidi all te saate tagada tänu sellele, et Suurbritannia jääb Euroopa Liidu liikmeks, aitäh! härra Hüb-, proua Hübner, üks minut. Eh, aitäh, president, kolleegid, eh, Euroopa juhtide jaoks oli uus tähtaeg väga keeruline otsus, aga see oli konstruktiivne otsus nüüd on brittide käes eh, ülesanne seda aega kasutada konstruktiivselt ja ju, ju, ütlen härra Farage'ile, et temale me lootma ei jää meile kõigile on olnud pettumuseks need kommentaarid, eh, mis tulevad eh, Euroopa vastastelt Briti poliitikutelt selle kohta, kuidas nad kavatsevad meie tööd saboteerima hakata. Nendele poliitikutele tuleb öelda, et seda me ei luba, meie kaitseme Euroopa Liitu ja Euroopa kodanikke. Euroopa Liit on tu-, ka tulevikus äh, stabiilsuse jõuks, äh, isegi selles ebastabiilses Brexiti protsessis. kahjuks äh, Suurbritannia ei näita ühtegi märki, et parteid omavahel läbirääkimistel tulemusteni jõuaksid. tõeline probleem ei ole Iiri piiri küsimus, vaid see tulevik, mis meid ootab. võib-olla tõesti peatselt nurga taga on meil lahendus ootamas, aga Ühendkuningriik peab igal juhul selgelt välja ütlema, mida nad tahavad aitäh, härra Kelly, üks minut. aitäh. kõigepealt äh, soovin Iiri valitsuse nimel avaldada kaastunnet äh, Jumalamaa kiriku põlengu kohal, mis puudutab Brexitit, siis äh, olukord on endiselt ebakindel, inimesed kannatavad ning see olukord mõjutab ka minu koduriigi ettevõtjaid, inimesi ja põllumajandustootjaid kes looma kohta toetust saavad sada, kakssada eurot vähem kui eh, eelmisel aastal just Brexiti ebakindluse tõttu. kui proua May ja härra Corbyn jõuavad kokkuleppele, on väga hea, aga see tulemus on kaheldav. otsus tuleb aga langetada selleks, et me ei lükkaks Brexitit eh, teadmata tulevikku edasi ja säilitaks ebakindlust. see Brexiti jama mõjutab ka meie valijaid, viis liiget äh, sooviti valida siia kotta, nüüd peaks olema neli, mina ütlesin, et me ei tohiks anda brittidele ühtegi kohta pärast seda, kui nad on äh, lahkunud või Briti kohti äh, vastasel juhul mitte laiali jagada, enne kui pole kindel, et nad lahkuvad kindlalt, nüüd ongi selline ol-, segane olukord käes ja loodetavasti jõuavad nad siiski eh, otsuseni heaks kiita lahkumiskokkulepe sel nädalal. nüüd algab vaba, vaba mikrofoni voor. ma näen hea meelega, et Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa institutsioonid näitasid üles paindlikkust nagu Suurbritannia seda ka palus ning mul on hea meel ka selle üle, et äh, Suurbritannias korraldatakse Euroopa Parlamendi valimised. sellega seoses on tekkinud ka väike võimalus, et, äh, et äh, Suurbritannia kodanikel võib tekkida uus võimalus otsustada, kas nad soovivad Euroopa Liitu jääda. see otsus tekitab ebakindlust äh, ja eh, segadust kõiki kodanikke selles Euroopa Liidus. sellega seoses ma palun eh, Euroopa Komisjonilt ja Euroopa Liidu eh, liikmesriikidelt, et nad teeks kõik endast oleneva, et anda võimalus kaitset leida ükskõik, mida Briti parlament ka otsustaks. järgmisena saab sõna proua Gomes. me kõik oleme kurvad Prantsusmaa pärast, inimkonna pärast, sest Jumala ema kirik kuulub inimkonnale. Jumal, Jumal, inimkond ta ehitas, inimkond ehitab ta taaskord üles. sooviksin öelda, et ma kahetsen seda, et Euroopa Liidu äh, Nõukogu Äh, ei kohustanud britid, britte äh, uus, äh, mm, uus konsultatsioon korraldada, sest on demokraatia võimalus segadusest välja pääseda. mina loodan, et see sõnum edastatakse Briti rahvale kõigi Briti parteide poolt, kõigi vastutustundlike Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste poolt, et me suudame eh, selle võõrandumistunde ära kaotada, millest on tekitanud mitte ainult Brexiti, vaid muidki probleeme Euroopa Liidus, eh, mida meil on tingimata vaja üles, ümber ehitada ja tugevdada. järgmisena saab sõna proua Miranda. suur aitäh, eh, president, ma käisin pühapäeval Londonis ning käisin seal kolleegi kolleegiga ning ta, see kolleeg elab äh, Äh, Londonis ning äh, on äh, väga, tunneb suurt ebakindlust, ta ei tea, mis saab edasi, mis saab inimeste vaba liikumise õigusega. Nad elavad, õpivad Suurbritannias, nad tunnevad ennast eurooplastena. Nad, neil pole aimugi sellest, mis tulevikus saab. proua ning härradele Tusk eh, ja Juncker, me tahaks ka teada, mis saab teenuses, eh, mis saab eh, kalandusest. tegemist on viimase Euroopa Parlamendi istungiga selle parlamendi koosseisu ajal, räägitakse paindlikkusest, andkem ka inimestele paindlikkust, kes elavad Suurbritannias ja tunnevad ennast eurooplastena, aitäh. suur aitäh. järgmisena saab sõna härra Lopez Aguilar Äh, lugupeetud härrad president, Euroopa peab edasi liikuma ning peame äh, lõpuks keskenduma sellele, mis meile oluline on pärast äh, Brexitit, sellistele küsimustele nagu tulekahju Jumala ema kirikus. maikuus toimuvad valimised on oluline Euroopa tuleviku jaoks ning see tekit-, selles osas tekitab ebakindlust ka Euroopa edasise koosseisu äh, ning toimimise vastu. ma ei jõua ära oodata, et käitutakse ähm, vastutustundlikult, mitte ainult need äh, Äh, mõttetud äh, saadikud, kes oma tööga hakkama ei saa, vaid ka need äh, lobasuud, kes kakskümmend aastat Euroopa Liidus sõimavad Euroopa Liitu. ma ootan kirglikult seda, et kahekümne kuuendal mail Euroopa-meelsed purustavad jõuliselt eurofoobide kisa mitte ainult Suurbritannias, vaid ka mujal Euroopa Liidus. tänan teid. järgmisena saab sõna härra Brennan. jah aeg on hiline ja aega on väheks jäänud. Euroopa Liit eh, ehitati üles Teise maailmasõja õuduste järel ja unistus, mis sündis sellest õudusest, on kujundanud koha, kus me täna oleme. nii et ma toetan president Tuski, et meil on vaja unistajaid. Terry Lawrence, kõik unistavad, aga mitte ühteviisi. Need, kes unistavad negatiivsest, ärkavad ja avastavad, et see oli ilmaaegu, aga on teisi, kes unistavad avasilmi ja muudavad oma unistused teoks. tund on hiline, aega on väheks jäänud, nii et unistage edasi, president Tusk ja jääjad samuti unistage ja siis tegutsege nende unistuste põhjal ja muutke need unistused reaalseks. me saame jääda ja me jääme härra Hokmark. jah, kogu see arutelu näitab ühte asja ja seda, et Euroopa ühtsus on tugev. probleemid Westminsteris äh, on tingitud sellest, et Euroopa Liidus olemine tähendab ühiskonnale niivõrd palju ja raske on välja murda ja ma tunnustan, et eh, härra Farage on naljakas inimene, aga lihtsalt naljakas. mitte kunagi ei ole ta andnud oma panust majanduskasvu ja julgeolekusse Euroopas. kogu aeg on ta nalja teinud ja miks me peaksime teid nüüd kartma? Te üritate meid panna hirmuma selle ees, et sellised inimesed tulevad tagasi, aga te olete lihtsalt naljakas. me kuulame teid mõnikord, aga me ei kuula teid tegelikult, sest see, mida te räägite, sellel ei ole Euroopa ühtsuse, Euroopa rahva jaoks mingit tähtsust. Te olete lihtsalt naljakas ja meie teid ei karda ja loodetavasti Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu. The sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja ma annan president Junckerile jälle sõna. proua president, lugupeetud daamid ja härrad. ma jah, palun sõna selleks, et pärast aastaid jalutuskäike siin Strasbourgis teid nüüd tänada, parlament ja paljud teist on siin ka järgmises parlamendis juba tulemas, aga ma hakkan suurt puudust tundma heast sõbrast Elmar Brokist, kellega ma nelikümmend aastat üksteist tunneme, me oleme vaielnud ja oleme ühel meel olnud, mõnikord me oleme lausa lahingud löönud ja mõnikord oleme ka koos nutnud. oli väga hea sinuga koos töötada. aitäh, president Juncker ja nüüd president Tusk. suur tänu, mul on ainult üks märkus nüüd nädalaid juba Ühendkuningriigi osalemine Euroopa Parlamendi valimistel on emotsioone üles kütnud, eriti siin kojas. ma ei tuleta teile meelde, et Ühendkuningriigil on õigus ja kohustus osaleda nendel valimistel seni, kuni nad on Euroopa Liidu liikmed. see ei ole läbiräägitav ja ma ei ole nõus ka sellega, et mingi teise kategooria liikme staatus luuakse. jah, ma saan aru, et parteidel on oma huvid mängus, aga need ei tohi varjutada juriidilist reaalsust. härra Verhofstadt väga energiliselt aplodeeris härra Farage'ile viisakalt. ja härra Verhofstadt Ehm, võib-olla te mõtlete veel ikka oma argumentatsiooni üle järele. tänan, kallid kolleegid. nüüd on see arutelu lõppenud You, ma tänan kallid kolleegid palun jätkake arutelusid ka väljaspool seda saali, meil on töö vaja ära teha. kutsume volinik Tysoni siia ja täname kolleege, kes lahkuvad. president Juncker, president Tusk, Michel Barnier. jah, palun kõik viisakusavaldused väljaspool seda saali minutiks teeme pause, ma ei suuda siin korda säilitada, üks minut ja siis algab järgmine arutelu Really to... tänan, kolleegid. palun, teie, kes te ei taha osaleda järgmises arutelus, lahkuge. härra Korbet ja kolleegid, härra Schmidt, meil on vaja edasi liikuda oma aruteluga On... niisiis, järgmine päevakorrapunkt on härra Calvet Šamboni raport, mis käsitleb läbipaistvaid ja prognoositavaid töötingimusi Euroopa Liidus. neljaks ja pooleks minutiks saab sõna härra Calvet Šambon. suur aitäh teile, proua president proua volinik, äh, olen õnnelik taas teid äh, nähes, kallid kolleegid, daamid ja härrad. mul on suur au tutvustada teile raportit, äh, mille koostas tohutu meeskond, tegi pikkade kuude vältel tohutu ajasurve all et äh, tutvust-, et välja töötada direktiiv, mis teatud määral äh, arendab edasi kahekümne kaheksa aasta vanust direktiivi ning äh, mis on eelnevast märkimisväärsemalt põhjalikum. tegemist on poliitiliselt olulise direktiiviga praegusel ajahetkel see direktiiv on oluline osa Euroopa sotsiaalsambast, mis, äh, mille vastuvõtmise au jääb alati praeguse parlamendi koosseisule. see on äh, esimene samm, hiiglaslik samm, äh, praktiline ja konkreetne samm välja töötada konkreetsed õigused, mis on seotud sotsiaalsambaga Eh, see direktiiv on eh, seotud eh, kõigi Euroopa töötajatega ning sellega seoses kõigi Euroopa kodanikega, kes on praegu minemas tööle või on juba tööle või kasutavad oma õigusi, mille nad on töötades saanud, seega mõjutab see viitesada miljonit Euroopa kodanikku, kes kuu aja pärast lähevad valimiskastide juurde sellest äh, ka mm, on, selle tõttu ka väga oluline, et praegune parlament äh, võtaks vastu direktiivi, mis äh, leidis tasakaalu kõigile parlamendijõududele toetudes. käesolev direktiiv, soovin selle selgelt välja öelda, töötab välja miinimumõigused, mis on võrdsed kõigile Euroopa töötajatele Need on äh, miinimumõigused, ta ei loo mingisuguseid seaduseid ega meetodeid, ta ei äh, äh, näe ette, kuidas seda konkreetselt rakendama peab, sellega tegelevad liikmesriigid, olgu see selgelt välja öeldud, keegi ei sekku lähimuspõhimõttesse. selle asemel ta paneb paika miinimumõigused, et võiks rääkida sotsiaalsest Euroopast, kus Äh, saab oma tööd teha. Äh, sisuliselt ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, sest sellega olete ise juba tuttavad, kuid äh, antakse õigus teavitusele, mis on märkimisväärselt paremad kui viimases direktiivis, samuti ka sätestatakse ehm, praktikandi töö ning katseaja eh, mit-, eh, kurjasti ärakasutamine eh, ettevõtjate poolt ning mis on väga oluline panus, uues direktiivis antakse põhjalikud õigused, mis on seotud uute palkamisvormidega, erinevad platvormid, nulltöötunnid ja nii edasi, kõik, kõigil neil töötajatel on õigus pöörduda Euroopa Kohtu poole oma õiguste kaitseks toetudes praegusele direktiivile, et keegi ei saaks Äh, äh, kurjasti ära kasutada äh, paindlikke töötingimusi. selle direktiivi juures on oluline ka võrdsete tegevuspõhimõtete väljatöötamisel, millest eriti ei räägita. ehk siis tehakse kõik selleks, et äh, sotsiaalset tambikut ei kasutataks eurooplaste olukorra halvendamiseks. Äh, ärgem unustagem, et äh, mõelgem selle peale, me ehitame üles uut Euroopat, me ehitame üles sotsiaalset Euroopat, suur aitäh kõigile neile, kes mul aitasid seda tööd teha, suur aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Tissin. Merci, madame la president euh, suur tänu, lugupeetud saadikud, mul on hea meel olla siin, enne kui te hakkate hääletama selle direktiivi üle. see on sotsiaalsete õiguste samba üks väga tähtis komponent. ma tänan teie raportööri härra Calvee Šamboni, et niivõrd kiiresti ja edukalt selle teemaga ühele poole saite. jah, meil on aega olnud vähe, et lõpetada selle teemaga veel praeguse koosseisu ajal ja me ei oleks saavutanud kokkulepet, kui oleks head tahet üles näidanud mõlemad, parlament ja nõukogu ja ka teie raportöör oli väsimatult äh, tegev selle nimel, et hea kompromisstekst sünniks. direktiivi ettepanek on suur saavutus sotsiaalsele Euroopale. kakssada miljonit töötajat kogu Euroopas saavad läbipaistvamad ja prognoositavamad töötingimused me moderniseerime meie tööõigust ja kohandame seda uuele töömaailmale. üha enam töötajaid, eriti just noori töötajaid ja naissoost töötajaid, on ebakindlates töösuhetes, tihtipeale väga paindlike töölepingute alustel. meil on vaja kaitsta neid. samas me ei tohi ka tööandjaid üle koormata ega pärssida innovatsiooni ja seda just kajastab meie direktiivi ettepanek. uuest eeskirjad tagavad, et meil on suurem läbipaistvus tulevikus, kõik töötajad Euroopa Liidus saavad kirjalikult informatsiooni oma peamiste töötingimuste kohta. töötajad juba enne tööle asumist teavad, eh, mis nende põhiõigused ja kohustused on, seda juba esimesel töönädalal hiljemalt see puudutab nende töötasu, nende töögraafikut ning samuti lepingute kestust ja tänu parlamendile ka lisainformatsioon on ette nähtud renditöö tegijatele. Äh, äh, kaks-kolm miljonit töötajat, kes seni olid välja jäänud, on nüüd hõlmatud, nimelt äh, need on koduabilised, vautšeri põhise töö tegijad, digiplatvormi kaudu töötajad ja muud lühiajalise töö tegijad aga asi ei piirdu info andmisega, direktiiv näeb ette ka täiesti uued sisulised õigused, nagu näiteks eh, katseaeg on nüüd piiratud ja ei saa olla õigustamata ainuõiguse klausleid ja töötajatel on ka õigus teada, millises ajavahemikus nad tööle kutsutakse. Eh, ja ka lühiajalise etteteatamise kohta on eeskirjad olemas ning samuti töötajad, kes teevad nõudetööd, kuuluvad nüüd siia alla. ja suur tänu äh, parlamendile ka selles osas, mis puudutab tööaja arvestamist nende kategooriate puhul. nii et see, mida te täna hääletama hakkate, parandab oluliselt töötajate töötingimusi Euroopa Liidus. Äh, see on uus äh, valdkond Eh, mida me nüüd hakkame reguleerima ja väga tähtis on, et rakendamine toimiks õigesti. komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikide ametiasutustega, et tõesti konkreetselt realiseeruksid need sätted ebakindlates töösuhates olevate töötajate puhul. proua Arena, teie saate eh, üheks minutiks sõna Naisõiguste komisjoni nimel. suur aitäh teile proua president, proua volinik, tänapäeval töötavad Euroopas neli miljonit inimest äh, lepingutega, mis annab neile vähem kui kaheksa tundi tööd nädalas, kuues, äh, kuuel miljonil on äh, lühem kui kuune leping ning kaheksa miljonit töötavad enda soovi vastaselt osalise tööajaga, enamus neist on naised või vähemalt paljud kahe tuhande kaheksanda aasta järel loodud äh, töökohad kahjuks äh, on äh, halva palgaga, halva, halbade tingimustega töökohad, mis ei anna mingisuguseid tulevikuvõimalusi neile töötajatele. Nad ei saa isegi lähemat tulevikku endal planeerida, nad ei saa pangast laenu, nad ei saa korraldada oma elu paremal võimalikul viisil meie praegune direktiiv aitab olukorda parandada, garanteerib parema kaitse, suurema läbipaistvuse, rohkem teadmisi töötingimuste kohta Euroopa Liidus. see on samm edasi, nagu ütles proua volinik, aga väga kahju on sellest, et liikmesriigist jätsid välja sellest direktiivis küsimuse, mis puudutab vähem kui kaheteisttunniseid töölepinguid ehm, kuus ja ei räägita ka nulltunnistest lepingutest. jah, tõesti, Euroopa pakkus välja esmaseid lahendusi, tegemist on miinimumõigustega, aga liikmesriigid peavad olema ambitsioonikamad töötajate kaitse osas, kui soovime, e, et Euroopa töötajad toetaks edaspidigi Euroopa projekti. suur aitäh! järgmisena saab sõna härra Ratke kaheks minutiks Rahvapartei esindajana ma tänan, proua president, volinik, kallid kolleegid. ma olen uhke selle üle, mis me oleme saavutanud. lõpptulemus on loomulikult kompromiss, mis on tavapärane siin äh, töö puhul meie kojas ja hea kompromiss äh, äh, tähendab seda, et kõik on pidanud paaris aspektis järele andma ja tunnistama, et võib-olla nad natuke teistmoodi tahtnuks sõnastada või aktsendid seada, aga lõppkokkuvõttes lõpptulemus läheb õiges suunas. rahvapartei fraktsiooni nimel ma tahaksin kolm asja välja tuua, minu, mis minu kui variraportööri jaoks olid väga olulised. kõigepealt uus direkt-, direktiiv kaitseb paremini neid, kes on ebakindlates töösuhetes ja töövõtjatele annab rohkem õigusi. teiseks bürokraatia tööandjatele ja VKE-dele on ka siin kenasti kontrolli all ja piires. ja kolmandaks ja meie fraktsiooni jaoks oli ülioluline see ja seega meil õnnestus, et töövõtja, töötaja definitsioon, mille komisjon välja pakkus, jäi siit ikkagi tekstist välja, sest liikmesriigid on need, kes peavad defineerima töötaja mõiste ja üks selline definitsioon Euroopa Liidu tasandil tekitanuks rohkem õiguslikku ebakindlust kui et kindlust. ja Saksa saadikuna ma tahan öelda, et see direktiiv töötajate olukorda minu koduriigis tublisti parandab meil on jah, tugev töötajate õiguste kaitse, aga öö, samas öö, miljon töötajat võidab sellest direktiivist, sest nemad on ebakindlates töösuhetes ja vasakpoolsed räägivad, tegemist on pankade Euroopaga, kus te siis olete vasakpoolsed, te näete, millise panuse me oleme siit omalt poolt antud sotsiaalsesse Euroopasse? järgmisena saab sotsialistide nimel sõna härra Lopes kaheks minutiks. suur aitäh teile, proua president, täna võtsime vastu, võtame vastu direktiivid läbipaistvate töötingimuste kohta, mis aitab kaitsta Euroopas kahtesada miljonit töötajat, mis aitab parandada nende töötingimusi, kelle, kes töötavad halbades tingimustes, lühikeste lepingutega, millel on halb palk ja halvad tingimused. praegune direktiiv aitab ühtlasi ka kaitsta äh, nii-öelda platvormidega töötajaid, neid on palju liikmesriikides, praegusel hetkel liikmesriikide seadused ei suuda neid sotsiaalselt kaitsta sellel on olulised meetmed, et võidelda näiteks nulltunnilepingute vastu ning eh, nõudmisel töötamise eest. Eh, peab tunnustama, et Euroopa Komisjoni on teinud ära tubli töö, eriti puudutab see volinik Tissenit, eh, tööhõive ja töötingimuste osas oleme Euroopa Parlamendis sellega väga palju ära teinud, Rumeenia on eesistumise ajal ära teinud tänu neile saame nüüd lõpuks siis äh, hääletada direktiivi, mis ait-, annab tõelise sisu Euroopa sotsiaalsambale, sest praegu me ei võta vastu ainult direktiivi, vaid näitame teed edasi, näitame, kuhu Euroopa peaks edasi suunduma, Euroopa, mis kaitseb ning äh, näitab oma sotsiaalset äh, hinge ja sisu mis teeb sotsiaalsambast midagi enama kui heade kavatsuste kogu ning näitab selleks ka olemasolevaid vahendeid e, ja e, võimalusi, sest sotsiaalne Euroopa ei ole kuidagi seotud e, integratsiooniga, see on integreerumise eeltingimus. meil on vaja vähendada äh, ebavõrdsust, peame kaitsma neid, keda globaliseerumine haavanud on ning eh, tugevdada ka majanduslikku kindlust Euroopa tööturul. see on ainuke võimalus habrast Euroopa demokraatiat edasi kaitsta. suur aitäh, järgmisena ECR-i nimel saab sõna proua McIntyre, üheks minutiks. president, president oma töö jooksul parlamendis ja tööhõivekomisjonis olen võidelnud parema õigusloome nimel. see aga ei ole parem õigusloome. kiirustati selleks, et iga hinnaga töö lõpetataks, aga oleme andnud käest parlamendi seisukohad, meil oli selge äh, sõnastus äh, FIE-de jaoks, aga see, see sõnastus on nüüd äh, vabatahtlikkuse alusel äh, sisse pandud. kuidas saab, saavad sotsiaaldemokraadid toetada teksti, kus äh, lubatakse veel äh, tasustamata töökohti, tasustamata praktikat, me peame tagama, et töötajate õigused Euroopa Liidus oleks äh, kaitstud, ükskõik kas nad töötavad avalikus sektoris, erasektoris, suurettevõttes või väikeettevõttes. kolmepoolsete läbirääkimiste tekst jätab avaliku sektori välja, tuletõrjujad, politseinikud, kohtunikud, prokurörid, kõik on välja jäänud ning sellega õõnestatakse seda poliitilist sõnumit, mille me saadame, liikmesriigid saavad endale erandid tekitada ja selle sellega me teeme endale suure karuteene. uue nimel saab sõna proua äh, Lopez Bermejo pooleteiseks minutiks. suur aitäh, president, ma sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest tahaksin ühtlasi väljendada kahetsust selle üle, et nõukogu taas kord pidurdas kõikide Euroopa töötajate õiguste parandamisele. parlamendi mandaat Ehm, näitas ehm, kõige haavatavamate töötajate kaitsmist ja praegune tekst ei äh, luba neile mingisugust kaitset. välja on jäetud näiteks julge, julgeolekujõudude töötajad, äh, kiirabitöötajad, koduabilised vähem kui kaheteist ehm, tunnise kuulepinguga töötajad, need väljajätmised diskrimineerivad ning ohtlik pretsedent äh, miinimumõiguste garanteerimiseks Euroopa Liidus, mis peaks olema universaalsed. Äh, kaotatud on võimalus üles ehitada sotsiaalne Euroopa, mida so-, töötajad soovivad, kuid äh, see, mis tegelikult tekib, on palju tõsisem äh, äh, probleem, nimelt institutsionaalne segadus Euroopa Liidus, kus nõukogu ja liikmesriigid äh, blokeerivad pidevalt Euroopa Parlamendi poolt langetatud otsuseid ja ka Euroopa Parlamendi valivad kodanikud. Te pidevalt takistate Euroopa kodanike soove ja sellega toetate äärmus parempoolseid ning kui te üritate midagi parandada, on selleks juba liiga hilja järgmisena saab sõna üheks minutiks äh, sõna proua Lambert. aitäh, president nagu äh, teised sõnavõtjad, leiame ka meie oma fraktsioonis, et me oleme võimaluse käest lasknud selleks, et äh, kaasajastada kirjaliku teate direktiivi. muidugi tervitame meetmeid nagu parem teavitamine, rohkem teavitamist, lepingu sõlmimine kiiremini, kompensatsioon tühistatud nõudetöö eest ja nii edasi, aga meil on probleeme sellega, kuidas on töötaja defineeritud ja erandid liikmesriikidele tähendab, et me õõnestame seda kindlust, mille soovisime luua. meil on ka suuri probleeme sellega, et liikmesriigid saavad teha erandi, kaasata vähem töötajaid kohaldamise alla äh,, ja rääkimata nendest eranditest, millest just räägiti, näiteks avalikud teenistujad, hädaabi, eh, kiirabitöötajad, eh, kodused töötajad eh, ja aga samal ajal kutsume liikmesriike ju üles investeerima kvaliteetsetesse avalikesse teenustesse ühe sotsiaalse Euroopa osana. ma ei tea, kuidas see toimib ka nende töötajate jaoks, kes töötavad mitmel töökohal, kõik lühiajaliste lepingutega nagu teisedki on öelnud, tundub, et nõukogu oleks eh, saanud eeskuju võtta komisjonist või Euroopa Parlamendist ja sisuliselt eh, ka midagi ära teha selleks, et ehitada üles sotsiaalset Euroopat, aga see, mida nõukogu annab ühe käega, selle võtab ta teise käega lihtsalt ära. aitäh. järgmisena proua Milan ENF-i nimel. tänan, proua president Ehm, läbipaistvad kindlad töötingimused, eh, stabiilsed eh, töölepingud, eh, uute tööviiside ehm, kaasamine on oluline kõigi jaoks. töötajad peavad kohanema tööturu suurte muudatustega muutused on nii kiired, et kaks tuhat neljateistkümne, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast peale on äh, kakskümmend protsenti töölepingutest uut tüüpi lepingud. meil on vaja sellega kohaneda, meil on vaja äh, hukka mõista äh, rikkumisi ja ärakasutusi, samuti ka ka veebiplatvormide jaoks tehtma, tehtav töö selle teksti kokkupanekul meie esitasime omapoolseid ettepanekuid ja toetasime ka mõningaid raportööri konkreetseid ettepanekuid. on oluline, et kõik meie kodanikke kaitstakse ühtemoodi eh,, olgu nende töö milline tahes, ärgem unustagem, et vaesustumine eh, Euroopas eh, millest on teadlikud ka Euroopa võimud, eh, on eh, süüdi selles eh, erinevate töölepingute esile kerkimises. Ehm, kui mulle ei meeldi see mudel, mida üritatakse peale suruda, leian ma ka, et on vaja kõige suuremaid probleeme lahendada, üritatakse praegu eh, lahendada probleeme, mis Euroopa poolt on osaliselt eh, tekitatud, samuti tuleb austada kõigi liikmesriikide suveräänsust, meie soovime eh, turvalist, kindlat töölepingut, parandades kõigi eurooplaste elujärge. aitäh, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Paltsu elnök asszony! novembris kaks tuhat seitseteist göteborgis lepiti kokku euroopa sotsiaalsete õiguste samba osas ja eh, riigipead ja valitsusjuhid andsid sellele dokumendile oma allkirja ja nüüd hakatakse seda sammast edasi arendama. Eh, on tulnud aeg, et me hakkame ka vähemalt miinimummas ulatuses reguleerima töövõtjate miinimumõigusi. jah, ei saa, et konkurents õõnestab töötajate õigusi. meil Ungaris on valitsuspartei vastu võtnud otsuse ülemmäära töötundide puhul reguleerida ja e, meil toimub e, ekspluateerimine. signora president ringrazio l'olnet aitäh ma soovin tänada raportööri tehtud töö eest aastate jooksul on töö loomus muutunud ja me peame kohandama vastavalt sellele ka äh, oma eeskirju tuleb kohandada ja ajakohastada ka Euroopa Liidu norme ja eeskirju. see on nüüd äh, kõigest väike samm, aga järjekordne samm pikas reas sotsiaalsema Euroopa poole. viimasel viiel aastal oleme selle nimel ka töötanud. soovin tänada ka volinik Thyssenit ja president Jean-Claude Junckerit kes on koos selle koja liikmetega töötanud, eriti just äh, sotsiaal- ja tööhõivekomisjoniga, selle nimel, et Euroopa oleks veelgi sotsiaalsem, kui ta on täna. see kõik on vajalik, kuna täna on üha enam äh, tööd digiteeritud ja erinevaid lepinguvorme on samuti erinevat tüüpi töö jaoks, lühiajalised lepingud Äh, niinimetatud nulltonni lepingud või nõudelepingud on nüüd väga populaarsed. selle direktiiviga püütakse hõlmata ka seda tüüpi lepinguid. me peame kaitsma oma töötajaid rohkem kui eales varem. peame tööt-, toet-, toetama ka neid, kes töötavad digitaalsete platvormide heaks. soovin taas tänada kõiki, kes sellesse asja on kaasatud. tänu teile on meil nüüd see dokument ma ei näe saalis härra Simonit ja järgmisena on sõna härra Hotsile. aitäh, president. läbipaistvaid ja prognoositavaid töötingimusi puudutav direktiiv on väga huvitav dokument Öeldakse, et eesmärgiks on luua rohkem äh, läbipaistvust, prognoositavust, kohandatavust, kindlust töötajatele. töötajad peaksid äh, saama suurema kindluse oma töötingimuste ja töölepingute üle, seda enam, äh, kui tegemist on ebakindlate lepingutega kui töötajad on rahul, toob see ka ettevõtetele kasu. see, mida peaksime endale sihiks võtma, on vastastikune rahulolu. Need on siin toodud eesmärkidena, aga kas see dokument kajastab neid eesmärke? mitte täielikult. meil on vaja proportsionaalset lähenemist, kohandatavust ja me peame arvesse võtma ka tööturu tingimusi, ilma et me VKE-de koormust ebaproportsionaalselt suurendaksime. härra Urtas on üks minut tänan, proua president, hoolimata parlamendi tublist tööst eh, ja ma tänan kõiki neid, kes selles töös osalesid, lahjendas see nõukogu kõige olulisemaid punkte eh, selles olulises direktiivis. näiteks üks kaasav eh, definitsioon jäi välja selle kohta, mida tähendab töötaja ning samuti on võimalik liikmesriikidel erandeid teha neile töötajatele, kes töötavad vähem kui kaksteist tundi kuus ning samuti ka ähm, teatud tüüpi lepingutega töötavaid inimesi. pealegi on võimalus luua ähm, äh, lepingu lõõmist alles seitsmendast päevast alates. see toetab aga äh, lepinguta Äh, töö levitajaid. igatahes selge on see, et aina rohkem on neid töötajaid, kes töötavad halbade lepingutega ja neid me ei kaitse meil on äh, vaja äh, veendumust ning ambitsiooni ning ning tõrkumist ja venitamist, seega meil vaja ei ole, aitäh. järgmisena saab sõna härra Sarjanopulu. οδηγία γνωστοποίησης των όρων εργασίας στους εργαζόμενους. Όχι tegemist on äh, direktiiviga, mis aitaks tagada selle, et töötajad on kursis oma õigustega, see on naeruväärne. vähemalt äh, sellega seadustame me kõige hullema, selle, et töötajatel ei ole mingeid õigusi, õigused on ainult ettevõtjatel ja tööandjatel, kes annavad lihtsalt äh, paberitüüki nende džungliseaduste kohta, mida nad nimetavad töötingimusteks te kaitsete seda nii-öelda tööandjate paindlikkust, aga mitmed tuhanded kodused töötajad, ähm, aga ka näiteks meremehed jäävad siit kohaldamisalast välja, need, kes on Kreekas uue demokraatia poolt oma hääle andnud, äh, neid on ninapidi veetud ning järgmistel valimistel ei näete, et töötajad ei usu enam Siritsa parteilaadseid sotsiaaldemokraate vaid annavad oma häält euroskept-, kept-, skeptikute poolt. inimesed vajavad abi, te peate aitama neid inim-, peate võitlema nende vastu, kes äh, ründavad Euroopat ja toetama Kreeka kommuniste. järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna proua Kozlovska. E, proua president, proua volinik, austatud kolleegid komisjon on olnud oma töös väga järjekindel, õnnitlen teid, äh, proua Tyson, tegemist on sotsiaalsete õiguste sambaga ja see muutub üha reaalsemaks, see uus direktiiv on tähtis kõigile, aga eriti just neile, kes töötavad ebastandardselt, ebatüüpiliste lepingute alusel ja töötavad ka erinevate internetiplatvormide heaks ja nii edasi ja nii edasi. kakskümmend viis protsenti töötajatest töötavad äh, selliste lepingute alustel, viiskümmend protsenti uutest töökohtadest on ebatüüpilised ning need, neid inimesi ei hõlma praegune äh, kirjaliku teate direktiiv. seega on see uus dokument ülioluline mis annab meie töötajatele rohkem teavet, põhiõigused, nad saavad rohkem infot, rohkem üksikasju oma töö kohta, aga mis kõige tähtsam, see uus direktiiv hõlmab ka üha suuremat inimeste hulka, kes töötavad ebatüüpiliste lepingute alusel, ainult need, kes töötavad vähem kui kaksteist tundi kuus, ei jää siia kohaldamisala. direktiivist on kasu ka eriti just naiste jaoks kes sageli äh, töötavad ebakindlate töösuhete alusel. me peame arukalt kombineerima äh, prognoositavuse, paindlikkuse ja läbipaistvuse, läbipaistvuse. kolleeg Benifei, palun üks minut. tänan, president. Euroopa kodanikud, kes töötavad halbade lepingutega, Äh, neid on aina rohkem, neid tuleb aina juurde erinevates majandusvaldkondades, näiteks äh, veebiettevõtete jaoks, nende seas on palju noori, nende seas on palju naisi äh, ning tihtipeale lepingud on ähm, petulepingud praegusel hetkel ei ole Euroopa õigus toimiv nende kodanike jaoks, uus direktiiv annab suurema kindluse ehm, uute lepingute jaoks. igatahes on vaja veel rohkem ära teha ning meie fraktsioon nõuab endiselt raamdirektiivi väärikate töötingimuste garanteerimiseks kõigi töötajate jaoks. see tähendab siis olulise lahingu välja ähm, Äh, kuulutamist kõikjal Euroopa Liidus, nagu oleme seda juba kolm aastat teinud Euroopa Liidus, asjad peavad muutuma, aitäh. härra Gerige, üheks minutiks, palun. lugupeetud äh, juhataja, volinik. jah sellised ebakindlad töösuhted puudutavad ennekõike naisi ja emasid ja tegemist on perekonnavaenuliku poliitikaga ja just tööhõives oleks vaja nad integreerida, sest nad pälvivad tunnustuse töö kaudu. töö samas lasteaedades, lastesõimedes, me teame ja ka hariduse valdkonnas makstakse miinimumpalka ikka ja pärast seda tekib vanemas eas ka suur auk pensionide saamisel. meie ei leidnud oma koosseisu ajal siin, oma ametisoleku ajal siin lahendust. ja meil on vaja mõelda selle peale. nii et ma usun ka, et järgmine koosseis peab selle raske ülesande lahendama proua Šoidrova. ma tänan. Euroopa õigus peab reageerima nendele muutustele, mis toimuvad meie siseturul ja muutub kiiresti ka meie tööturg. on üha enam paindlikke töösuhteid. ja ma ei kutsuks seda tööd ebakindlaks, see on paindlik töö Äh, aga tulemuseks ei tohi olla töötajate ekspluateerimine. mõned töötajad äh, samas eelistavad just selliseid paindlikke töötingimusi. tähtis on aga, et see töö oleks prognoositav ja kindel. ja siin ma toetan direktiivi ja kokkulepet, mis saavutati. suur tänu äh, ka meie raportöörile ja volinikule